Telles, telles étaient les annonces dont je devais vous faire part. Sur le projet de compte rendu de notre réunion du 31 août. ma arvan, et te olete kolmekümne esimese augusti koosoleku protokolli kätte saanud ja kui märkusi ei ole ja vastuväiteid ei ole, siis me eh, loeme kinnitatuks selle protokolli. niisiis, kallid kolleegid ja nüüd me asume väga pika hääletuse juurde. selleks kulub äh, täna terve päev ja võib-olla ka osa hommikust homme. ja ka me alustame, nagu öeldud, äh, Monika Hoolmeieri äh, raportist, mis puudutab ehituspoliitikat, kinnisvarapoliitikat. tere hommikust, proua Hoolmeier, te tahtsite, et te esimesena saaksite rääkida, kas on mingeid kommentaare? jah, saab lühidalt teha, sest tegemist on tohutu suure projektiga ja järgmisel nädalal äh, raportöör äh, räägib veel põhjalikumalt sellest, sest praegu meil on ainult väike osa suurest, hiigelsuurest projektist käsitlemisel. nii et me teeme praegu ühe sammu ära ja suure osa ülejäänust hiljem ja saame sellest ülevaate järgmisel nädalal. ja siis juba järgmisel eelarvekomisjoni koosolekul saame ka ära otsustada. nii et ametlikult eh, pikendame kahesaja kolmandat lõiget finantsmääruses. ma ei arva, et sellega probleeme tekiks nii et tegeleme asjaga järgmisel nädalal siis. raport euh, euh, budget modificatif numéro trois est sur euh, la sécurité de nos instituts. nüüd meie institutsioonide turvalisuse teema. neljas muudatusettepanek kontrollime üle, kallid kolleegid, et kas elektrooniline süsteem ikka toimib, palun pange kaardid masinatesse. hääletus algas. hääletage palun. niisiis kolmkümmend kolm kaarti pandi masinasse, aga ainult kolmkümmend hääletasid, kolmkümmend üks hääletas. kas kellelgi on masinaga probleeme või kuidas? hästi, hääletus lõppes. kaks kolleegi lihtsalt ei, ei suutnud hääletada, olgu nii. niisiis muudatuseelarve kolm, kaks tuhat kuusteist, julgeolek institutsioonides, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ka. nii et kogu teksti üle nagu muudetud, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes nii et muudatuseelarve number kolm, kaks tuhat kuusteist on vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, seitse vastu. ja nüüd me tuleme Solidaarsusfondi kasutuselevõtu juurde. siin muudatusettepanekuid ei ole. nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes une voix contre et une abstention. niisiis. Notre kolleeg Gonzales. meie kon-, kolleegi Gonzales Ponsi globaliseerumisfondi ähm, ettepanek on heaks kiidetud. nüüd Ericssoni raport. Il est approuvé. Amendement numéro. muudatusettepanek kolm, kes on poolt kes on vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud, neli on tagasi võetud, number kuus, kes on poolt, kes on vastu, heaks kiidetud, muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, heaks kiidetud, number seitse langeb ära, üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, number kümme, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud, üksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, number kaksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud, kolmteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, neliteist, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. hääletus algas. kõik on hääletanud, nüüd hääletus lõppes see lükatakse tagasi. number üksteist, viisteist, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud seitseteist, kes poolt, vastu, tagasi lükatud kogu tekst muudatusettepanekutega nüüd. nimeline hääletus, palun, hääletus algas kõik hääletasid, hääletus lõppes kakskümmend seitse seitsme vastu heaks kiidetud. nüüd globaliseerumisega kohanemise fond, Microsoft, Soome, Sarvamaa raport. number üks, kes poolt, kes vastu, heaks kiidetud kaks, kes poolt, vastu, tõstke julgelt kätt heaks kiidetud äh, number kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud number neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, number viis, kes poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kuus, vastu, heaks kiidetud number seitse, poolt vastu. number seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud üheksa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud kümme poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud üksteist poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud kaksteist poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud kolmteist poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud neliteist poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud viisteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud üheksateist poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kakskümmend üks. Mm, see vist langes ära, sest seitse võeti vastu ja nüüd kogu tekst muudatusettepanekutega. nimeline hääletus, palun hääletage kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes kakskümmend kaheksa kuue vastu heaks kiidetud. ja nüüd härra Kairi raport. Euroopa Liidu kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta ülearve kakssada viiskümmend üks muudatusettepanekut. Äh, hääletus lükati edasi, raportöör tahtis natukene aega võtta endale see oli varjupaigaamet, vabandust. ja nüüd oli kümnes punkt. võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu institutsioonides. esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud tas-, tagasi lükatud äh, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud number üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud number kümme poolt. Te tahate kontrollida elektrooniliselt, vabandage. kus me siis oleme? üks punkt kaks jällegi. kaksteist, kolmteist, neliteist, viisteist, kuusteist, seitseteist, kaheksateist, üheksateist, kakskümmend, kakskümmend üks, kakskümmend kaks, kakskümmend viis. kas neid võiks plokis hääletada? kõik korraga. hääletame siis plokis, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, tagasi lükatud. number kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. number kolmkümmend üks pool, vastu erapooletud, tagasi lükatud. number kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend üheksa on tagasi võetud, kolmkümmend kaks ka, kolmkümmend neli ka. nüüd siis muudatusettepanek, mis tehti suuliselt, lõikele kolm coordinated with national budgets, kes poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend kolm tagasi võetud, kolmkümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus algas. hääletus lõppes võeti vastu kakskümmend viieteist kümne vastu. ja see oli kolmkümmend üheksa. nelikümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. see ei ole selge, kes on poolt, palun tõstke julgelt kätt. kes on vastu? kontrollime elektrooniliselt. palun hääletage. hääletus lõppes. otsusettepanek lükati tagasi üheksateist kolmeteistkümnele ja nüüd kompromiss neljas lõik. kes poolt? kes vastu? kes erapooletud? kompromiss on heaks kiidetud number kaks läheb kompromissi alla juba. Läheme edasi nüüd otse neljakümne kuue juurde, kes poolt? nelikümmend kuus. eelmised jäid kompromissettepaneku alla ja nüüd nelikümmend kuus poolt. vastu. erapooletud. nelikümmend kuus heaks kiidetud, nelikümmend seitse, kes poolt?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 D'accord. Moi, je ne peux plus voter, mais vous, vous pouvez voter sur l'ensemble du texte par... mina enam hääletada ei saa ja nüüd nimeline hääletus kogu tekst. hääletus lõppes, kakskümmend kaheksa vastu, kolmkümmend kuus poolt, vabandust, kakskümmend kaheksa poolt, seitse vastu, kolmkümmend kuus häält anti ja üks erapooletu kiideti heaks. ja nüüd uus, järgmine Fernandese raport. see puudutab nüüd ümberpaigutamise taotlusi. komisjon kolmas jagu, komisjoni eelarve kaks tuhat kuusteist kolmas jagu, muud ümberpaigutamise taotlused Nous avons deux virements. meil on siin kakssada viis miljonit äh, nelisada äh, tuhat, viis miljonit kolmsada kuuskümmend neli tuhat. Need kaks arvu saadi hääletamise tulemusel ja sama puudutab ka globalise-, globaliseerumise kohanemise fondi ümberpaigutamised kakskümmend üks Soomele viis miljonit kolmsada kuuskümmend neli tuhat eurot ja arve kakskümmend kaks siis Rootsile see on ümberpaigutamine number kakskümmend kaks, jällegi seoses globaliseerumisega kohanemise fondiga ja see summa on kolm miljonit üheksasada viiskümmend seitse tuhat üheksasada kaheksateist eurot. see on täiesti loogiline hääletustulemus, mis meil oli. no suur aitäh selgituste eest, nüüd tuleb äh, elektrooniline hääletus, esimene arv siis see on ümberpaigutus Soome ja Microsoft, palun hääletage. kõik on hääletanud, hääletus lõppes, ähm, kiideti heaks kakskümmend seitse kuue vastu edasi teine ümberpaigutamine äh, Rootsi ja Ericsson, elektrooniline hääletus hääletus lõppes. kakskümmend kaheksa seitsme vastu kiideti heaks. muud head kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest, raportöör Gerard Depree, jah tõesti, meil on see nelikümmend neli tuhat eurot siin, see ei ole probleemne, tuhat kakssada läheb hüvitisteks keele, keelekursusteks, äh, sest äh, nende liikmete arv, kes soovivad keelt õppida, on kasvanud, siis äh, igasugused abiteenused, autojuhid ja sellised ka kaks tuhat kakssada nelikümmend, see on nagu naeruväärne, sellepärast et sellega kompenseeritakse kohviku ja vee hindasid, sellepärast et tarnijat vahetati no kõik silt sõltuvad üksteisest, see on täiesti erakorraline operatsioon, aga mul selle vastu midagi ei ole. nii, nende arvude kohta nagu kellelgi midagi vastu ei ole, siis kas me siis ei hääleta? no ei hääleta, no seda ei hääleta. see on heaks kiidetud ja edasi kaks tuhat seitseteist Euroopa Liidu eelarve ja kõigepealt paluksin, et Euroopa Komisjon jagaks meile selgitusi enne hääletust, kui ta soovib. jah, aitäh. suur aitäh, et andsite mulle sõna. ja kui te lubate, ma jätkaksin inglise keeles. härra esimees, lugupeetud saadikud, aitäh, et andsite võimaluse anda esialgsed äh, märkused muudatusettepanekute paketi kohta, mis me saime kätte reedel. kõigepealt ma meenutan teile, et Georgieva, meie asepresident kaks nädalat tagasi äh, pakkus välja paketi vahe läbivaatamise kohta. ja suurel määral on see kooskõlas terve rea muudatusettepanekutega, mis on tulnud teilt täna siia hääletamiseks kõigepealt ma tervitan seda, et väga palju muudatusettepaneku, enamik muudatusettepanekuid soovib jälle tagasi panna komisjoni poolt pakutud arvud aastaks kaks tuhat seitseteist eelarveprojekti. ja tahaksin ka rõhutada seda, et terve rida muudatusettepanekuid, mis peavad suurendama kulutusi jah, pealtnäha muudatusettepanekud eh, puudutavad seda, et üle nelja miljardi suurendada ehm, neid. Eh, mõned muudatusettepanekud tahavad tagasi panna eh, kulutuste selle taseme, mis oli Horisont kakskümmend kaheksakümnes ja Euroopa ühendamise rahastus, enne kui strateegilise investeeringute fonde osas kokku lepiti. komisjoni ettepanek, mis puudutab vahe läbivaatamist, ka juhtis tähelepanu vajadusele suurendada rahalisi vahendeid nendes programmides, mida niivõrd kiiresti on ellu rakendatud ja kus soove on, taotlusi on palju rohkem, eriti puudutab see Horisont kakskümmend kakskümmend ja transpordi osa ka Euroopa ühendamise rahastust, Kosmet ja Erasmust. jah, siin me näeme, et meie seisukohad on üsna sarnased. ja tuleb arvestada ka seda, kuidas kõik läheb kokku MFF ülempiiridega ja millised on vajadused muudeski valdkondades, mis on prioriteetsed ja puudutavad rändevoogude haldamist. terve rida muudatusettepanekuid pakub suurendada kulutusi põllumajanduse vallas ja siingi komisjon on öelnud, et me tahame eh, muudatuskirja, kirjaga põllumajanduse kohta äh, teha ettepaneku, see tuleb paari nädala pärast, äh, paketi kohta, millest me rääkisime juulikuus ja mis puudutab äh, piimandussektorit. noorte tööhõive algatus see on jälle üks valdkond, kus meie seisukohad ja teie seisukohad muudatusettepanekute näol on lähedased ja see puudutab ka vahe läbivaatamist komisjon praegu hindab seda, et milline on kõige õigeaegsem eh, koht, kus eh, laiendada eh, noorte tööhõive algatust. nüüd rände siseaspektid ja rändevoogude haldamine. jah, terve rida muudatusettepanekuid teilt nõuab seda, et loodaks uued instrumendid, uued eelarveread ja seda kodanikkonna ja turvalisuse real. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et eh, tähtis on kiiresti reageerida selles valdkonnas, eriti kuna niivõrd volatiivse olukorraga on tegemist praegu Euroopa Liidus ja rändevood võivad kiiresti paigutuda ühest kohast teise. ja eelarveridade eh, suurendamine ja struktuuri jäikus on midagi, mis tegelikult võib pärssida meie reageerimiskiirust rakendamisel. ja reageerida tuleb, nagu te teate, hästi kiiresti ja otsused langetada väga kiiresti. terve rida muudatusettepanekuid eh, on selle kohta, et luua uus peatükk eh, ja kus käsitleda usaldusfonde ja Türgi pagulaste eh, rajatisi. Eh, ma saan aru parlamendi soovist. jah, et tõesti oleks olemas informatsioon kogu aeg selle kohta, kuidas raha suundub nendesse valdkondadesse ja kuidas seda seal kasutatakse aga ma tahaksin teile meenutada, et komisjon on öelnud, et ta seda ka siin kuulu-, kuulamistel äh, öelnud, et tahab ette kanda regulaarselt teile e, siin erinevates ühendkomisjonides ja ka ahvetis asjade seisukohta. ja ma teile tuletan meelde, et e, on olemas ka veebileht, kus on ära toodud kulutused, kuidas raha kasutatakse ja kogu aeg seda ajakohastatakse ja see on juurdepääs reaalajas informatsioonile. ja komisjon annab aru ka selle kohta, kuidas neid rahalisi vahendeid raamatupidamislikult on kasutatud. viimane aruanne esitati parlamendile viieteistkümnendal septembril. peale selle eh, pakett, mille me oleme välja pakkumas koos vahearuandega me teeme ka ettepaneku äh, finantsmääruses ette näha säte iga-aastase aruande kohta, mis oleks siis töödokumendi vormis ja kajastaks seda, kuidas usaldusfondid toimivad. nii et üldjoontes meie sõnum on järgmine, usaldusfondid on rakendusinstrument, mis peab kiirendama äh, reageerimist äh, erakorralises olukorras ja ka erakorralise olukorrale järgnevas perioodis ja tähtis on ka, et info korralikult oleks saadaval ja äh, kontrolli ja tasakaalu meetmed olemas. nii et komisjon saab kasutada usaldusfonde instrumendina muude instrumentide hulgas Äh, äh, ÜRO äh, kontekstis ka teatud eesmärkidel. ja eesmärgiks on hoida see instrument aktiivsena ja lihtsana. nii et sedagi peaks arvestama. juhin tähelepanu ka sellele, et Türgi pagulaste instrument ei ole usaldusfond instrumendid on, mis on eelarves ära toodud, ka panustavad sellesse Türgi pagulaste vahendisse. ja humanitaarbi vallast ja liitumiseelse instrumendi alt tuleb summasid pluss liikmesriikide osamaksed ja see vahend ise on koordineeriv mehhanism pigem, mis võimaldab koondada ressursid Euroopa Liidu eelarvest ja liikmesriikidelt. ja nüüd ma tulen muudatusettepanekute juurde, mis puudutavad halduskulutusi. siin ma tahan tänada eriti raport raportööri, üldraportööri härra Kaierit selle eest, et ta tegi ettepaneku eh, tagasi panna eraldised, nii nagu komisjon need välja pakkus oma projektis. Eh, see on vajalik, et eelarve saaks korralikult ellu rakendatud ja sellega te ka tunnustate seda, et eh, komisjon ja teisedki institutsioonid on juba pidanud kõvasti kokku hoidma oma ettepanekuid tehes aastaks kaks tuhat seitseteist. nüüd, mis puudutavad teisi osasid peale komisjoni, siin me tervitame neid muudatusettepanekuid, mis arvestavad jälle tasakaalu kehtestamisega ametikohad parlamendis, regioonide komitees, ECOSOC-is, majandus-sotsiaalkomitees. ja nüüd on tõesti äh, arvud tasakaalus ja rahuldav lahendus on leitud. on muudatusettepanekuid, mis teevad ettepanekut äh, ümberpaigutused ka äh, Euroopa Liidu äh, eriesindajatele ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika vallas. meiegi kaalume sellist ülekannet eriti arvestades seda, et eriesindajatel on nagu kaks rolli täita, nad on delegatsiooni juhid ühelt poolt ja teiselt poolt ka eriesindajaks ühes või teises valdkonnas nüüd, mis puudutab teisi institutsioone, siin me näeme, et mõned muudatusettepanekud taotlevad seda, et suurendada ametikohtade arvu, täiendavaid ametikohti luua Euroopa Parlamendis ja ka välisteenistuses. komisjoni seisukohast eh, selline eh, ametikohtade suurendamise äh, kavatsus ei ole kooskõlas institutsioonide vahelise kokkuleppe vaimuga. eesmärgiks on ju viis protsenti hoopis vähendada personali viie aasta jooksul. nüüd, mis puudutab ettevalmistavaid tegevusi kaitsevallas, siin ma tahaksin rõhutada, et ettevalmistavad tegevused on teadusuuringute jaoks valdkondades, mis seonduvad kaitsesektoriga, aga ei ole otseselt seotud eh, sõjalise tegevusega. sellised ettevalmistavad tegevused tuginevad pilootprojektidele, mis eelnesid eh, ettevalmistavale tegevusele ja mida käsitles ka Euroopa Parlament. üks muudatusettepanek on selle kohta, et liikmesriigid rahastaksid neid ettevalmistavaid tegevusi mm, nüüd tehnilisest seisukohast meil on kõhklusi, eh, ettevalmistav tegevus on eh, korraliku õigusliku aluseta ja tõenäoliselt ei ole see võimalik, eh, mis on välja pakutud, sest see ei ole finantsmääruse sätetega kooskõlas. ja juhin tähelepanu ka sellele, et terve rida muudatusettepanekuid paneb Äh, summasid ka reservi, kakskümmend eelarverida on reservidega ja tingimused, mis on seatud, ei ole alati seotud äh, selle eelarverea eesmärkidega ma tuletaks meelde, et need reservid ei aita sujuvalt eelarvet rakendada. ja kui me vabastame eh, need vahendid, võib-olla selle peale peaks ka mõtlema. nüüd eh, üldine märkus, terve rida muudatusettepanekuid eral on eh, silmas pidanud teatud tulusaajaid eelarvest. finantsmäärus näeb ette, et noorsoole suunatud rahaliste vahendite mitte eraldamine peab toimuma eh, konkreetse menetluse kaudu ja selline eh, mittesiduv eh, esialgne e-marking siin ei lähe mitte. ja lõpetuseks detsentraliseeritud agentuurid, siin on terve rida muudatusettepanekuid teil tehtud ja tahetakse tublisti suurendada öö, üle kahekümne ametit puudutab see aasta kaks tuhat seitseteist eelarveprojektis juba komisjon on eh, kohelnud spetsiaalselt terve rida agentuure, kes on nagu esirinnas oma tegemiste poolest ja tegelevad eh, rändevoogudega ja julgeoleku teemadega. nii et eh, seda on juba arvestatud, oluliselt on suurenenud ametikohtade arv nendes agentuurides Äh, aga nüüd, äh, mis puudutab äh, kõiki agentuure, et seal suurendada personali, see ei lähe kokku kuidagi selle institutsioonide vahelise kokkuleppega, et viis protsenti vähendatakse hoopis personali, mitte ainult institutsioonides, vaid see puudutab ka detsentraliseeritud agentuure, teisi Euroopa Liidu asutusi. ja lõpetuseks menetluse kohta tegemist on minu esialgsete märkustega kogu muudatusettepanekute paketi kohta. pärast äh, arutelusid siin komisjonis ja parlamendi täiskogu äh, saadab Euroopa Komisjon parlamendile ja nõukogule juba väga üksikasjalikud märkused muudatusettepanekute kohta, milles äh, eelarve pädevad asutused mõlemad on kokku leppinud. nii et need on meie reageeringud muudatusettepanekute kohta, eh, mis on eriti tähtsal kohal kahe tuhande seitsmeteistkümne aasta eelarves ja osa paketist, eh, mis läheb siis ka lepituskomisjoni käsitlemisele. nii et ma tänan teie komisjoni liikmeid eh, ja ja loodame siis ka, et novembrist arvestate nendega lepitusmenetluse käigus. Merci, monsieur Freza. suur aitäh, Freza, et te jagasite meile esialgseid tähelepanekud seoses meie hääletusnimekirjaga ja seoses nende muudatusettepanekutega, mille on teinud meie pearaportöör ja kolleegid, kes soovisid kaasa aidata järelevalve valmimisele. nüüd me räägime siin veel ettevalmistavatest projektidest, seal on vaja rohkem tööd teha. ilmselt enne kahteteist kolmekümmet jõuame nende pilootprojektideni, kui mitte, siis lükkame need edasi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 PPPA protseduur sel aastal oli eriti keeruline ja mitte ainult sellepärast, et kolleegid olid kõik äärmiselt loovad ja see loovus suureneb igal aastal, aga ka seetõttu, et lähenemine eelarvele ei liigu ühest ega teisest otsast. ja see toob kaasa äärmiselt keeruka olukorra. kui te soovite tagada, et siin valitseks õiglus otsustamisel, siis tõi, võiks ikkagi rohkem proovida omavahel asju koordineerida. me oleme siin ju kõik inimesed viimases äh, versioonis hääletusnimekirjast avastasime, et mõnikord esitavad fraktsioonid PP-d ja PPA-d seal, kus mingisuguseid muudatusi neid tegelikult ei kata ja niisugust korraldust on äärmiselt raske, raske äh, hallata, et siin peame oma lõunavaheaega kasutama selleks, et jällegi mõned vead ära parandada ja ma ikkagi jätkuvalt räägin siin vigadest. siin ja seal on hääletusnimekirjas mõningad probleemid ja enne, kui me hakkame eelarve erinevate kategooriatega tegelema, tahaksin ma puudutada neid probleeme. üks probleem, mis me sotsiaaldemokraatide fraktsioonis leidsime, see oli rubriik üks A, kus on reservatsioon ja me palusime, et see oli siis kuuskümmend neli, viiskümmend üks, äh, seal on miinus, me tahtsime plussi ja Econi kolleegid avastasid õnneks suhteliselt varakult, et kuuskümmend neli, viiskümmend ühega on probleeme ja siin on ka mõnid, mõned kommentaarid härra Preisa äsjase sõnavõtu kohta tulusaajate osas väga raske on asju kokku viia äh, finantsmäärustega. me oleme kõik sellega kokku puutunud. on tõesti niisuguseid sündmusi selles konkreetses olukorras, kus parlament on valdavalt seisukohal, et Euroopa poolset toetust läheks vaja. ja see muudat-, muudatusettepanek ka väljendab seda toetust igati korrektselt, Saksamaal öeldakse, et et kord, kui on juba kõrvetada saanud, siis peab ettevaatlik olla ja meil on tarvis komisjoni poolt saada kinnitust, et neid sündmusi on ka võimalik rahastada ja sellisel juhul me saame selle muudatusettepaneku tagasi. jah, see on väike sisuline probleem, aga suurem sisuline probleem on äh, läbipaistvuses ja nähtavuses kui me räägime usaldusfondidest. nüüd see pagulase instrument Türgis. jah, äh, muudatusettepanekud ei tulene mitte ennekõike sellest, et meil on probleemid äh, sellega, et kuidas neid varalisi vahendeid konkreetselt kasutatakse. et äh, ma pigem on asi selles, et me tahame tagada, et kõigepealt, millised seni edukad poliitikad Euroopa Liidus öö, tuleks öö, kaasata, et tõesti varustada seda, neid uusi instrumente rahaliste vahenditega. aga öö, institutsioonid, organisatsioonid, avalikkus, kes tegeleb arenguküsimustega, eh, jah, tahavad väga teada, kuidas asjad sellega on. ja eh, me oleme siin neljandas rubiigis eh, ette näinud asjad nii, aga samas paljud on õnnetud siin kojas sellepärast, et teised instrumendid kannatavad Äh, on vaja ju ka teisi samaväärselt vajalikke valdkondi finantseerida ja seda me tahame ka täpselt teada anda. ja öö, äh, kontrolli me tahame ka jälle äh, tagasi saada, sest meil on selline õiguspärane kohustus ja minu fraktsioon näeb, et tihtipeale me lihtsalt loeme ajalehest sellest, et komisjon ja nõukogu on äh, jah, usaldusfondide küsimuses või rahastamisinstrumentide küsimuses omavahel kokku leppinud ja äh, meid ei saa siis vastutustundetuses süüdistada, kui meiega üldse äh, ei konsulteeritud. nii et äh, siin asi ei ole selles milline sisuline poliitika ja kurss meil on, vaid asi on selles, et kuidas eh, Euroopa Parlamendiga ümber käiakse ja kuidas eelarvega ümber käiakse. nii et eh, selle instrumendi sisuline kurss eh, on midagi, mida enamik meil toetab, aga see, kuidas meile seda esitatakse kõike, seda me ei saa aktsepteerida, nii et tuleb selgelt äh, öelda, et äh, on vaja korralikult suhelda, kui asi puudutab raha. nüüd eelarve kaks tuhat äh, seitseteist eelarve, kui me võrdleme seda kahe tuhande viieteistkümnega, siis nüüd on siin asju, mida tollal veel ei olnudki ja see kõik on väga poliitiliselt tähtsad, kaalukad asjad. aga tähtis on, et me ikkagi oleksime täielikult, oleks ülevaade sellest, mida ja kus Euroopa Liidu rahadega tehakse nii et ma teen ettepaneku, asume hääletama. suur aitäh, härra pearaportöör. Äh, nüüd tuleb nagu veel tempel alla panna sellele teie suurele tööle ja ähm, suur aitäh selgituste eest. kõigepealt halduskulud, viies rubriik, agentuurid, üks A siis üks B, kaks, kolm, neli, eriinstrumendid, special instruments, kui me nüüd üheksanda punktini jõuame enne lõunat, see äh, lükatakse siis edasi, siis tuleb teised sektsioonid kaks kuni kümme ja siis üks Euroopa Parlament ja lõpuks maksed maksekohustused. nüüd kõigepealt halduskulud, kolmas eh, osa, expenditures. meil on eh, esimene plokk. esimeses lisas on detailne selgitus kes on nõus sellega, kes vastu, kes erapooletud. see plokk on nüüd ära hääletatud. teine plokk. teine lisa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. seda hääletati nüüd. kolmas hääletus raportööri suuline muudatusettepanek. härra pearaportöör. jah, koordinaatoritega arutasime seda muudatusettepanekut. jah, viimastel päevadel me kuulsime proua Kruus, endine volinik paraku ka on kurbadesse asjadesse eh, segatud. ja tõesti, asi puudutab käitumiskoodeksit ka volinike puhul. et millised kõrvaltegevused tohivad neil olla, kui nad ametis on ja kui kaua peaks siis olema see mahajahtumise periood eh, pärast, mida nad tohivad siis daamidele-härradele oma käe ulatada. jah me oleme jah jõudnud arvamusele, et me peame teistmoodi talitama, kui et rohelised algselt välja pakkusid ja suuline muudatusettepanek seisneb selles, et muuta rohelist ettepanekut, et teised eelarveread ka tegelevad selle probleemiga. ja siin on ka väikeste summadest juttu ja käitumiskoodeksi puhul siis juba rangemad normid. väga hea. üheksasada kaheksakümmend üks, kes poolt, kes vastu? arvan, et see võeti vastu. aga paljud ei tõstnud kätt. hääletame elektrooniliselt muudatusettepanek üheksasada kaheksakümmend üks, mida pearaportöör suuliselt parandas. palun hääletage. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. see on äh, heaks kiidetud kolmkümmend kaks nelja vastu. nüüd muudatusettepanek neli tuhat proua Kresslelt, kes poolt, kes vastu. kui te kätt ei tõsta, kes on poolt? ma arvan, et see on tagasi lükatud. me kontrollime seda, hääl, hääletame elektrooniliselt, palun hääletage hääletus lõppes, tagasi lükatud äh, kakskümmend kolm vastu, viisteist poolt. muudatusettepanek äh, tööhõive, kes poolt, kes vastu. see oli kolmsada kaheksateist, see on heaks kiidetud kuue, äh, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud tagasi lükatud äh, reservid, kont nelisada seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. rohelised üheksasada kuuskümmend kaheksa, kes, äh, seitsekümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. ÖCR, kes poolt, kes vastu kontrollime, sest kõike tõsta käsi. elektrooniline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes, võeti vastu üheksateist, kaheksateist vastu. Läheme nüüd edasi agentuurid. kas te olete valmis? on esimene muudatusettepanek. sellega taas kehtestatakse komisjoni kulukohustused ja see on tabelis üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud, teine plokk, kes on poolt, teise tabeli poolt, kes vastu kes erapooletud heaks kiidetud. kolmas plokk, kolmas tabel, kes poolt, kes vastu. teeme ühe kontrollhääletuse nüüd elektrooniliselt, sest kõiki käsi ei olnud tõstetud. kolmas plokk, palun hääletage hääletus lõppes mis on heaks kiidetud kakskümmend üheksa üheksa vastu. palun tõstke aga julgelt käsi. muudatusettepanek kaheksasada nelikümmend kuus, ECR, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kaheksasada nelikümmend seitse ECR, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, tagasi lükatud reservid. üheksateist kuni kolm, kes poolt, kes vastu, kes rohelised, kes <laughs> erapooletud, tagasi lükatud. nüüd märkused. FM kolmsada nelikümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud nelisada kuus, kes poolt? Sur le 406. nelisada kuus eh, on, eh, kes on poolt, kes on vastu kes on erapooletud, heaks kiidetud, nelisada kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. Marinescu, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud. teine rubriik Blanco Lopez nelikümmend viis null kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kolmas rubik Ferreira nelikümmend kaheksa kakskümmend ja kuue üksteist kolmkümmend kaheksa, see langeb ära, sellepärast et me hääletasime plokis. see puudutab ka üksteist neljakümmet ja kolmesada viitekümmend ühte C'est terminé. Heading 1A. Un premier bloc. rubriik üks A. lisa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud, teine plokk. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud. kolmas plokk, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud. neljas plokk, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud Budge 4767, qui est pour? Budgeti eh, muudatusettepanekust poolt, kes eel, vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud siis muudatusettepanek ETD seitse tuhat NF, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kuue seitse tuhat seitsesada üheksakümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kuues, seitsekümmend seitse, üheksakümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kuue, kaheksakümmend neli, seitsekümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. Ats üheksa tuhat seitse, Riata, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, tagasi lükatud. Batch üheksa tuhat seitse, Mirjada, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. ENF kaheksakümmend üks null kaks, EFTD seitsekümmend kaks null üks ja Batch nelikümmend kaks kakskümmend kaheksa kümme, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, tagasi lükatud. ENF kaheksakümmend üks null kolm, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, edasi kuue, seitsekümmend seitse, kolmkümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud batch nelikümmend kolm, kolmkümmend neli Soltekest poolt. Äh, siin on veel kuue ja Ampli muudatusettepanekut. Mm, Soltek, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd kuue, seitsekümmend seitse, kolmkümmend kuus ja Ampel viiskümmend kuus, seitseteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud batch neli tuhat kakssada Marinescu, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. NF kaheksakümmend üks kaksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, batch nelikümmend kaks kaheksateist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, Empel viiskümmend kuus üheksateist, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, tagasi lükatud, kuue, kaheksakümmend neli, null üks ja patš nelikümmend kaheksa, kolmkümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, patš nelikümmend kolm, nelikümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, ENR kaheksakümmend üks, kakskümmend üheksa, kes poolt, kes vastu tagasi lükatud. Tran viiskümmend üheksa kaheksateist, DCR kaheksakümmend kaks üheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud, rohelised seitsekümmend üheksa, seitsekümmend viis, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, rohelised seitsekümmend üheksa, seitsekümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, EKOn kuuskümmend neli, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuue, seitsekümmend seitse, kuuskümmend üheksa, nelikümmend kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuue, seitsekümmend seitse, seitsekümmend viis, batch nelikümmend kaheksa, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, EFTT seitsekümmend kaks, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, rohelised seitsekümmend üheksa, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ENF kaheksakümmend üks, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Kürt kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, rohelised, tagasi lükatud rohelised seitsekümmend üheksa, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Patš nelikümmend neli, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, patš nelikümmend viis, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuue, kaheksakümmend neli, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, rohelistest seitsekümmend üheksa, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, rohelised seitsekümmend üheksa, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, rohelised ikkagi. rida kolmkümmend kaks, null viis, null üks, null kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja muudatusettepanek seitse tuhat üheksasada üheksakümmend üks, tagasi lükatud. Sur les réserves nüüd reservid SN, e, sotsiaaldemokraadid tagasi võetud, rohelised seitsekümmend üheksa, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, rohelised seitsekümmend üheksa, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, märkused. null kaks, null kaks, null üks, tuhat kaheksakümmend seitse kuue ja nelikümmend seitse, kuuskümmend üheksa individuaalselt kuue liikmed, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm, kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks, kakskümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, palun hääletage hääletus lõppes. tagasi lükatud, sest hääled jagunesid võrdselt. nelikümmend kaks, kakskümmend seitse oli see ja nüüd nelikümmend viis, viiskümmend poolt. vastu. kõik ei tõstnud kätt tuhat, kontrollime elektrooniliselt, palun. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. otsusettepanek võeti vastu, edasi nelikümmend kaks, äh, nelikümmend kolm, kolmkümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaks, seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada üheksa M poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. null kaks, null viis, null üks, üksteist, seitsekümmend neli ja nelikümmend kaheksa, viiskümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud Ample kolmsada üksteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. hääletage palun. hääletus lõppes. tagasi lükati seitseteist kahekümne kahe vastu. kolmsada nelikümmend kuus Fem, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, äh, heaks kiidetud. kolmsada kaksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud, kolmsada kakskümmend üheksa. Tempel Suuline raportööri muudatusettepanek, palun jah, see on ainult tehniline muudatus. see ei muuda eelarve arve. nimelt see lihtsalt puudutab kohustuste hõlmamist, puhttehniline küsimus. noh, see on nüüd muudetud, kolmsada kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada viiskümmend kuus agri poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada kaheksakümmend kuus trahvi poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, palun hääletage. hääletus lõppes. hääled jagunesid võrdselt, tagasi lükatud. kolm tuhat kolm Batch, kes poolt ja neli tuhat üheksasada üheksa Delhi. no, no, pardon, pardon, pardon, pardon. kolm tuhat kolm Butch, kes poolt, kes vastu, kes eel-, kes erapooletu, kontrollime elektrooniliselt. scrutin est clos approuvé par 21 voix contre. see on heaks kiidetud kakskümmend üks üheksateistkümne vastu. neli tuhat üheksasada üheksa langes ära või ei langenud ära. nelikümmend üheksa null üheksa keskpoolt. okei okay., il est tombé. neli, üheksasada kuuskümmend neli keskpoolt langes ära. nelikümmend üheksa, null kaheksa, Deli, kes poolt, kes vastu, heaks kiidetud, nelikümmend kaks, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm, kuuskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaks, kaheksakümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. ja siis lõpetame selle üks A ära ja ongi valmis, läheme üks B juurde kompromiss jällegi, plokkhääletus, tabel teine, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud ja nüüd null neli, null kaks, kuuskümmend kaks, batch nelikümmend kolm, nelikümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, batch nelikümmend kaks, kolmkümmend, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, tagasi lükatud, NF kaheksakümmend üks, kakskümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. liin treize zero trois zero siis zero un budge. ja nüüd budge nelikümmend viis, kaheksakümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. Batch nelikümmend kolm, seitsekümmend viis, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, ECR kaheksakümmend kaks, kakskümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, batch nelikümmend kolm, seitsekümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tundub, et tagasi lükata, kontrollime elektrooniliselt, palun hääletage. Scrutin est clos hääletus nüüd lõppes tõesti rõhuva enamusega tagasi lükatud. Batch nelikümmend kolm, seitsekümmend kuus, palun, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Batch nelikümmend kolm, seitsekümmend seit-, seitsekümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. reservid. Batch nelikümmend neli, üheksakümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, batch nelikümmend neli, üheksakümmend viis, poolt, vastu, tagasi lükatud, nelikümmend neli, üheksakümmend kuus, kes poolt, vastu kontrollime, kas on tagasi lükatud või mitte. elektrooniline hääletus, palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend üheksa vastu. nüüd seitse tuhat kaheksasada seitsekümmend kolm altajat tagasi võetud, batch nelikümmend neli üheksakümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, batch nelikümmend neli üheksakümmend kaheksa poolt, vastu tagasi lükatud batch nelikümmend neli üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, batch nelikümmend kaks, seitsekümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, batch neli tuhat viissada, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm tuhat neli, kes on poolt, kes on vastu. kontrollime elektrooniliselt. rida null kuus, null kaks, null üks, null neli. hääletus lõppes. oot-oot, öeldakse esimehele. rahvaparteil on üks hääl liiast Vous devez retirer un votant. võtke üks hääl maha. see on tagasi lükatud kakskümmend kolm seitsmeteistkümne vahel vastu rohelised seitsekümmend üheksa, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud, batch nelikümmend kaks, seitsekümmend neli poolt, vastu kontrollime elektrooniliselt, palun hääletage. hääletus lõppes. lükati tagasi. tööhõive viiskümmend kuus, kaheksakümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. PEM kuuskümmend üks, kuuskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. FEM kuuskümmend üks, kuus, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kuuskümmend üks, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd äh, rida number null neli null kaks kuuskümmend neli, noorsootööhõive algatus, esimene muudatusettepanek nelikümmend seitse kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakskümmend kaks, seitseteist vastu kuues, seitsekümmend seitse, kakskümmend kaks poolt. see on sa-, sarnane, see on identne, no hea küll. Empli muudatusettepanek äh, oli tagasi lükatud, nüüd Batch nelikümmend seitse kaheksakümmend kaks, kes poolt, kes vastu? hääletus algas. tagasi lükatud kuusteist kahekümne nelja vastu. kaks identset muudatusettepanekut kuue, seitsekümmend seitse, kakskümmend kuus, batch nelikümmend seitse, kuuskümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kaks identset muudatusettepanekut, Tempel viiskümmend kuus, kaheksateist, EPP seitsekümmend neli, nelikümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kontrollime elektrooniliselt. hääletus lõppes vastu võetud kakskümmend kaks, seitsmeteistkümnest vastu. Pats nelikümmend kaks, seitsekümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks identset ettepanekut, nelikümmend seitse, kolmkümmend neli ja seitsekümmend kuus, kaheksakümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. Et on en a terminé avec la rubrique 1B. Euh, rubriik üks B on nüüd meil läbi võetud. ja võtame käsile nüüd rubriik kahe, esimene plokk. kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud, teine tabel, teine plokk, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud kolmas plokk, kolmas tabel, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud. nüüd eelarve neli tuhat kolmsada kaheksakümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud äh, neli tuhat äh, kakssada neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. à la ligne 05 02 05 99 GUIG 8449. kuue ja budžeti eelarve muudatusettepanek, kes poolt, kes vastu, kes e-, erapooletud, tagasi lükatud seitse tuhat seitsesada kolmkümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, seitse tuhat seitsesada kolmkümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, seitse tuhat seitsesada üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud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

qui s'abstient, repoussé. 4464, qui est pour Qui est contre Qui s'abstient, repoussé. 4700 neli, neli, seitse, neli, seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, viis, kaks, kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, neli, seitse, kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, seitse, neli, seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, seitse, neli, kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, seitse, seitse, neli, üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud neli, neli, viis, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, seitse, viis, neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, seitse, seitse, viis, viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, seitse, seitse, seitse, viis kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. neli, kaks, üheksa, kolm, kes poolt, kes erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, neli, seitse, kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. seitse, seitse, viis, kolm, kes poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, neli, neli, kuus, kuus, kes poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitse, kaheksa, kaheksa, kuus, kes poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, neli, kaks, kaks, kaks, kes poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud ja siis terve rida äh, muudatusettepanekuid, neli tuhat nelisada see-, seitsekümmend üks kuni seitsekümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, on tagasi lükatud, edasi neli tuhat, nelikümmend neli, seitsekümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse, üheksakümmend, üheksakümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, seitse, seitse, viis, kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, langeb ära, neli, viis, kaks, viis poolt, vastu, erapooletud, langeb ära, neli, kolm, viis, neli, kes poolt vastu, erapooletud langeb ära. neli, kaks, kaks, kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, langeb ära. seitse, kaheksa, kaheksa, seitse poolt, vastu, erapooletud. elektrooniline hääletus, palun. Scrutin clos. see on äh, äh, seitse, kaheksa, kaheksa, seitse poolt vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. seitse, kaheksa. neli, kaks, kaks, kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse, seitse, kuus, seitse poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, neli, kolm, seitse, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa, neli, kuus, kaks ja neli, kaheksa, üheksa, null, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kaheksa, neli, neli, üheksa, neli, kaheksa, seitse, üheksa, kes on poolt, kes vastu, see on tagasi lükatud. neli, viis, kaks, kolm poolt vastu. tuleme, tuleb kontrollida elektroonilist äh, hääletus avatud. kõik on hääletanud, hääletus lõppenud. ja see on vastu võetud. Äh, kuus, kaheksa, üks, kuus, null, kaheksa, üks poolt vastu ei segaks mind sugugi, kui te ikkagi võtaksite vaevaks nüüd kätt tõsta ja hääletada. nii. kuus, null, kaheksa, üks poolt, vastu. erapooletud, suur tänu, see on tagasi lükatud. kuus, üks, kuus, kuus kahes osas. esimene osa, kes on poolt, kes vastu erapooletud, see on vastu võetud ja nüüd sellesama teine osa poolt, vastu, kontroll elektrooniliselt, hääletus avatud. lõppenud, see on vastu võetud. nii, väike muusikaline paus. kuus, üks, kuus, seitse kahes osas, esimene pool, kes on poolt, kes vastu, kes on erapooletud, see on vastu võetud, nüüd teine osa, kes on poolt, kes vastu ja peame jällegi elektrooniliselt kontrollima. scrutin est clos. hääletamine on lõppenud, see on äh, tagasi lükatud nelikümmend üheksateistkümne vastu. Nous abordons maintenant la rubrique 3. nüüd me läheme teise rubriigi juurde. kolmanda. Äh, kolmanda rubriigi juurde. Je vous laisse le temps de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 see on tabel kaks, kes on poolt, kes vastu ja kes jääb erapooletuks, see on ka vastu võetud. nüüd tuleb kolmas plokk, kes on poolt, kes vastu ja see on samuti vastu võetud. nüüd tulevad eraldi hääletused see. kes poolt, vastu, erapooletud, langeb ära seitse, kaks, kaks, kolm poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. kuus, seitse, null, üheksa, kuus, neli, null, üks, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitse, seitse, seitse, seitse ja neli, kaheksa, üks, kaks poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. seitse, kaks, kaks, viis. kaks, seitse, ütleb esimees. ja neli, kaheksa, üks, viis, mis on identne ei, siiski kõigepealt võtame seitse, kaks, kaks, viis poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. seitse, kaks, kaks, seitse poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. seitse, seitse, kaheksa, null ja neli, kaheksa, üks, viis poolt, vastu, erapooletud, langeb ära neli, kaks, neli, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, seitse, kaheksa, kuus, vabandust, siin on äh, soov üle kontrollida. kontrollime siis üle, neli, kaks, neli, null, hääletus algas. Chacun a-t-il voté? kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, tagasi lükatud. kakskümmend kaks olid vastu, viisteist poolt. seitse, seitse, kaheksa, kuus ja neli, kaheksa, kaks, üks poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. kaheksa, neli, kuus, kolm ja neli, kaheksa, üheksa, üks poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. neli, kolm, üheksa, neli poolt, vastu, erapooletud, langeb ära kaheksa, neli, null, kuus, neli, kaheksa, kolm, kuus poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. neli, kolm, üheksa, viis poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. kuus, kaheksa, neli, null, seitse ja neli, kaheksa, kolm, üheksa vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa, neli, null, kaheksa, neli, kaheksa, neli, null poolt, vastu, erapooletud, langeb ära, kaheksa, kaks, neli, viis poolt, vastu. ma arvan, et sellegi kontrollime üle elektrooniliselt, hääletus algas. ja un vote euh, en trop du côté du PPE. üks on üle Rahvaparteist Approuvé. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, vastu võetud kakskümmend üks poolt, seitseteist vastu. seitse, seitse, kaheksa, kaheksa ja neli, kaheksa, kaks, kolm poolt. vastu. erapooletud, langeb ära. kaheksa, neli, üks, kuus, neli, kaheksa, neli, seitse poolt. vastu. erapooletud tagasi lükatud kaheksa, neli, üks, seitse, neli, kaheksa, neli, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, üheksa, kuus, kolm poolt, vastu, erapooletud, langeb ära, seitse, üheksa, kuus, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli, kaks, üks, null poolt, vastu, erapooletud, langeb ära, neli, kolm, üheksa, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, langeb ära, kaheksa, neli, üks, kaheksa poolt ja kaheksa, neli, kaheksa, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, viis, kolm, kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa, neli, üks, kaks ja neli, kaheksa, neli, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa, neli, üks, kolm ja neli, kaheksa, neli, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa, neli, üks, null ja neli, kaheksa, neli, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksa, üks, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, kaks, üks, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, viis, kolm, kolm poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. nii, kaheksa, neli, üks, null ja neli, kaheksa, neli, kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitse üheksa, seitse kuus poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. kaheksa, neli, kaks, null ja neli, kaheksa, viis, üks poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. neli, kaks, kolm, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, neli, null, üks poolt, vastu erapooletud, langeb ära, kuus, null, üheksa, kaks ja seitse, seitse, üheksa, kolm ja neli, kaheksa, kaks, kaheksa poolt. vastu, erapooletud, langevad ära, viis, neli, viis, viis poolt, vastu, erapooletud, langeb ära edasi reservi kaheksa kaks null kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. märkused kuus, neli, üks, seitse ja seitse, üks, üks, null poolt, vastu, erapooletud. ma ei arva, et kõik käed olid üleval. ma palun elektrooniliselt hääletame üle. kuus, neli, üks, seitse ja seitse, üks, üks, null hääletame. Scrutin est clos. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, kaheksa vastu. kaheksa, neli, null, kuus, neli, kaheksa, kolm, kaheksa, kes poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud, kuus, üks, seitse, kaks poolt, vastu ma arvan, et see võeti vastu, aga siiski oleks suur abi sellest, kui te käed tõstaksite kõrgemale. kaheksa, neli, üks, kaheksa, neli, kaheksa, neli, üheksa on identsed poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, üks, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud, langeb ära kuus, üks, seitse, kolm. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu. kontrollime üle elektrooniliselt teine osa selles muudatusettepanekus. Igloo hääletus lõppes. pooleks üheksateist, üheksateist, mis tähendab, et langeb ära. kuus, seitse, null, seitse poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud, kuus, seitse, null, null poolt, vastu erapooletud, vastu võetud langes ära. kuus, kolm, üheksa, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, kaks, seitse, üks poolt, vastu, vastu võetud, kuus, seitse, null, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa, null, null, kolm poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. seitse, seitse, üheksa, kolm ja neli, kaheksa, kaks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, langevad ära. seitse, seitse, null, neli, neli, seitse, neli, üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, langevad ära kuus, üks, viis, null poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, neli, viis, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, üks, viis, üheksa poolt, vastu kontrollime üle elektrooniliselt. hääletus algas. Scrutin est clos. Il est repoussé par 20 voix contre 19. langeb ära, kakskümmend olid vastu, üheksateist poolt. nii, kuus, üks, viis, üheksa poolt. vabandust, seda me just hääletasime, vabandan, vabandan. neli, viis, neli, kaheksa poolt. vastu. kontrollime elektrooniliselt üle hääletus lõppes. langeb ära kakskümmend üheksateistkümne vastu. neli, viis, neli, viis, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. niisiis, kolmandaga oleme ühele poole jõudnud Oui, monsieur. Ja siin on pra-, praegusel hetkel on tulnud ettepanek, et me teeksime viieminutilise pausi, sest et meil on väikeseid tehnilisi probleeme. viis minutit, inimesed saavad kohvi juua ja mida nad iganes soovivad teha. jah, et me saame siis uuesti kontsentreeruda pärast kiiresti, nii et äh, viis minutit viis, viiest minutist saab muidugi kohe, kohe kümme, nii et me tuleme tagasi täpselt kell üksteist viisteist. C'était un plaisir de m'asseoir à côté de vous. <laughs> mina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

Äh, nüüd järgmine pealkirja, ma siis nüüd teen teile, et me jätkaksime nüüd neljanda rubriigi äh, hääletusega eriinstrumendid ja mis puudutab teisi sektsioone. ja kui meil siis õnnestub need kaks need kolm rubriiki ära hääletada, siis me võime oma töö hommikupoolikuks lõpetada ja siis pärast lõunat tuleme taas kokku kell kolm ja jätkame sektsiooniga A ehk siis Euroopa Parlamendi eelarve. ma arvan, et et siis me saame käsitleda neid pilootprojekte ja ettevalmistuvaid tegevusi ja ja, ja siis makseid ja siis jät-, läh-, jätkame päevakorrapunktidega. aga mul ei ole ka midagi selle vastu, kui ma, mis ma just praegu kuulsin, proua Kristalina Georgieva saab Ban Ki-mooni järeltulija kandidaadiks ÜRO-s. tema äh, ametlik kandidatuur on äsja esitatud ja proua Georgieva on nõustunud selle kandidatuuriga ning lubanud töötada selles ametis nii tõhusalt kui vähemik teeb. võtab ühe kuu puhkust, et ette valmistada ja nüüd kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarveprojekt ja mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamine circa me muidugi hindame äh, proua Georgievat. meil on hea uudis, et ta kandideerib ÜRO-sse, aga halb uudis on see, et me ei saa enam arutada eelarvet temaga. küsimused on siiski äh, delikaatsed, muidugi ma usaldan meie pearaportööri ja kõiki teid, kes ähm, kolmepoolsetel kohtumistel läbi räägivad, aga ikkagi. härra Depree, mul on hea meel kuulda seda uudist, et proua Georgieva, keda ma väga hindan, kandideerib ÜRO-sse, aga kas tema puhkus on nüüd ära kinnitatud, ma ei tea. ma kuulsin, et see on lihtsalt kuulujutt, ma nüüd arvan, et kui tõesti võta, ta võtab eh, puhkust üheks kuuks, siis komisjon peab määrama ju kedagi tema asemele, sest ma ei kujuta ette üht sekunditki, et sellises eelarve läbi, läbirääkimiste faasis ei ole komisjon esindatud selleks on vaja selgust saada nii kiiresti kui pea. Äh, volinik Göttinger asendab proua Georgievat, nii et see on ära otsustatud. no vot, praegu just sain selle informatsiooni. härra Fernandes, palun. suur aitäh, ma nüüd räägin portugali keelt. Eu espero que a eh, senhora eh, comissária que agora eh, confirma a sua candidatura eh, ma loodan, et äh, proua Georgieva kandidatuur läheb läbi. Äh, ja kõik toimub äh, samasuguse menetluse kohaselt nagu alati. ja loodan, et ta siis teeb läbi kõik need katsed, mis teised kandidaatidki peavad läbi tegema üks volinik, kes nüüd eelarvega hakkab tegelema. peab kiirelt ameti selgeks õppima, et olla raskete läbirääkimiste tasemel. kui me hakkame, kõnelusi pidame kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet ning mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist huvitav oleks muidugi teada, mis siis toimuma hakkab. kui nüüd teatatakse, et äh, proua volinik ei tee enam seda tööd, mida ta siiani oli teinud, siis mina saan aru nii, et on ette nähtud see, et volinik Göttinger teda asendab aga see tekitab institutsioonides ebastabiilsuse. komisjonis tekitab äh, ebastabiilsust, äh, eriti arvestades seda, et me peame kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet läbi rääkima hakkama. uus et-, eelarve eest äh, vastutav volinik on kindlasti pädev, aga loodame, et ta on ka oma ülesannete kõrgusel. no minu isiklikult ei ole ühtegi kõhtlust selles ja mm, seetõttu tahaksin proua Georgievale palju edu soovida ja loodan, et kõik läheb hästi meie peame niikuinii volinik Oettingeriga kõnelusi pidama. loodame, et ka tema suudab oma ülesandeid täita ja omalt poolt peame ka andma parima, et kõik läheks korralikult. ma räägin siin tõesti ainult äh, enda nimel, ma lihtsalt tahtsin reageerida sellele uudisele, millest te meile teatasite härra Vekov, viimane sõnavõtt, sest meil on väga palju hääletada ja mm, ilmselt te tahate ka rääkida nendest tagajärgedest, mis eh, on seotud Georgievaga. kõigepealt ma tahaksin öelda, et eh, komisjoni asepresidendi nimetamine ÜRO peasekretäri kandidaadiks on suur äh, suur äh, au Euroopa Liidule, Euroopa Komisjonile ja meie eelarvekomisjonis, kuna tema vastutas eelarvest, peame äh, hoidma pöialt talle. ja loodame, et tema eksperdid edastavad kogu tehtud töö ka volinik Göttingerile nii, et komisjon tasakaalust välja ei lähe. tänan. Et ce sera une bonne nouvelle pour la Bulgarie aussi, monsieur Novakov see on ju hea uudis ka Bulgaariale. Euh, ähm, ma ei tea, proua Calvino, keegi teine ei ole, Freisa ei ole soovinud e-, edastada oma kandidatuuri, ei ole, siis võime hääletama hakka, hakata. esimene plokk mis on siis äh, lisas esimene tabel. ja see on veel nähtud ette nii, nagu proua Georgieva seda, kes poolt, kes vastu, kes on erapooletu. see plokk on vastu võetud. teine plokk, tabel kaks, poolt. kes on poolt? okei okay.. see uudis viis teid täiesti endast välja, kes on poolt, kes on vastu. ja kes jääb erapooletuks, vastu võetud, kolmas tabel, kolmas plokk, kes on poolt, kes on poolt, kes vastu, kes jääb erapooletuks, on vastu võetud, neljas plokk ja see on ka tabel ne neli lisas, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd viies plokk, viies tabel poolt, vastu, kes jääb erapooletuks, see on samuti vastu võetud. ja nüüd me jõuame eraldi hääletuseni. muudatusettepanek seitse, kuus, neliteist, neli, kuus, seitsekümmend üks poolt, vastu kes jääb erapooletuks, see on tagasi lükatud. seitse, kaks, kolmkümmend kaks poolt, vastu. kes jääb erapooletuks, see on tagasi lükatud. neli, neli, seitsekümmend viis, kes poolt, kes vastu. kes jääb erapooletuks, see on tagasi lükatud. seitse, seitse, viiskümmend seitse ja neli, seitse, üheksa, kaks, kes on poolt, kes vastu, see on tagasi lükatud. kaheksa, üks, kakskümmend seitse, seitse, viis, kaheksa, neli, kaks, kaks, üks ja neli, seitse, üheksa, kolm, kes on poolt, kes vastu, kes jääb erapooletuks, on tagasi lükatud, seitse, kaks, kolm, kolm, kes on poolt, kes vastu, kes jääb erapooletuks, on tagasi lükatud, nüüd tuleb neli, kolm, seitse, kaheksa, kes on poolt, kes vastu, kes jääb erapooletuks, see on tagasi lükatud, neli, kolm, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. neli, kolm, kaheksakümmend seitse, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. seitse, seitse, üks, null, see on ja neli, seitse, viiskümmend viis, kes on poolt, kes vastu, kes jääb erapooletuks, on tagasi lükatud. kaheksakümmend neli, kuuskümmend viis ja nelikümmend kaheksa, üheksakümmend kolm, kes on poolt, kes vastu kes jääb erapooletuks, on tagasi lükatud. kaheksa, neli, kuus, kuus ja neli, kaheksa, üheksa, neli, kes on poolt, kes vastu, kes, see on tagasi lükatud. seitse, seitse, üksteist ja neli, seitse, viis, kuus, kes on poolt, kes vastu, kes jääb erapooletuks, on tagasi lükatud. neli, neli, kümme, poolt, vastu märkiseb erapooletuks, on tagasi lükatud seitse, seitse, kolmteist ja nelikümmend seitse, viiskümmend kaheksa, kes on poolt, kes vastu, kes jääb erapooletuks, on tagasi lükatud, siis on seitse, kaks, kolmkümmend viis, kes on poolt, kes vastu ja kes jääb erapooletuks, on tagasi lükatud. nelikümmend neli ja kaksteist poolt, vastu ärge nüüd äh, kahelge, tõstke kätt, palun. niisiis, elektrooniline kontroll, see on siis neli, neli kakskümmend kaks, muudatusettepanek neli, neli kakskümmend kaks kas kõik on hääletanud? nii, siis on hääletus lõppenud. ja see on tagasi lükatud, kolmkümmend häält vastu, ainult viis poolt. neli, neli, kakskümmend neli, kes on poolt? neli, neli, kakskümmend neli, kes on poolt, kes vastu? kes on erapooletud, see on tagasi lükatud. neli, neli, kakskümmend seitse poolt, vastu ja kes jääb erapooletuks, see on ka tagasi lükatud. neli, neli, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. seitse, kaks ja kolmkümmend kuus, seitsekümmend kaks, kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletuid. see on tagasi lükatud seitsekümmend seitse, neliteist ja nelikümmend seitse, viiskümmend üheksa, kes on poolt, kes vastu, kes jääb erapooletuks, see on tagasi lükatud. nüüd tuleb nelikümmend neli, kolmkümmend kolm, kes on poolt, kes vastu. jälle pole eriti palju käsi tõstetud läheme tagasi seitsekümmend seitse, neliteist, neli, seitse, viiskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu ja kes jääb erapooletuks, see on tagasi lükatud. nüüd neli, neli, kolmkümmend kolm, poolt, vastu, kes jääb erapooletuks, on tagasi lükatud, seitsekümmend kaks, kolmkümmend, kes on poolt, kes vastu, kes jääb erapooletuks, see on tagasi lükatud, nelikümmend neli, kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, kuuskümmend kaks, nelikümmend kaks, üheksateist, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. seitsekümmend kaks, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, kes vastu ja kes jääb erapooletuks, on tagasi lükatud. seitsekümmend kaks, nelikümmend, kes on poolt, kes vastu, kes jääb erapooletuks, on tagasi lükatud nii. Sur les réserves, six mille nüüd reservid kuuskümmend kuus, seitsekümmend seitse, kes on poolt, kes vastu, kes jääb erapooletuks, on tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks, kolmkümmend kuus. Äh, siin on kaks hääletust esimese osa kohta see on siis reserv nelikümmend viis protsenti ja kakskümmend protsenti, kes on selle poolt ja kes on vastu ja kes jääb erapooletuks, see on tagasi lükatud ja teine osa, kes on poolt, kes vastu, kes jääb erapooletuks, see on tagasi lükatud. nüüd tulevad märkused. esiteks neli, kaks, seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, kes vastu ja kes jääb erapooletuks. elektrooniline hääletus, sest polnud eriti selge. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ta-, tagasi lükatud kakskümmend üheksa häält seitsme vastu. viis, kolm, kaks, üks, kes on poolt, kes vastu? kes on erapooletu, see on tagasi lükatud. neli, kaks, seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes vastu, kes jääb erapooletuks, see on tagasi lükatud. nüüd tuleb nelikümmend kaks, kaheksakümmend, kes on poolt ja vastu. seda tuleb ka kontrollida. neli, kaks, kaheksa kakskümmend, hääletus on avatud ja hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. kuus, kuus, kaheksa, kaks, kes on poolt, kes vastu, see on vastu võetud. neli, neli, üheksakümmend üks, kes on poolt, kes vastu, tuleb kontrollida ja hääletus avatud. hääletus on avatud, avatud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitseteist häält, äh, poolt üheksateist vastu. Äh, seitse nel-, nii, kes on vastu? jällegi kontrollime elektrooniliselt see oli? ei, ei, kuus, kuus, kaheksa, kaks me hääletasime juba ära, nüüd tuleb neli, neli, üheksakümmend üks, mida me peame elektrooniliselt kontrollima. ei, see oli, see on tagasi lükatud. viis, ei, vabandust. see on siis seitse, neli, viis, üheksa ja neli, neli, kaheksa, null, kes on selle poolt praegusel hetkel me hääletame seitse, neli, viiskümmend üheksa, neli, neli, kaheksa, null. kes on selle poolt? kes vastu? elektrooniline kontroll. hääletus avatud. ja hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud kakskümmend viis vastuhäält, kaksteist poolt. nüüd viis, üheksa, kuus, kaheksa, üks, kes on poolt? ma näen ainult kolme tõstetud kätt vastu. hulka rohkem käsi näen, seega see on tagasi lükatud. neli, kaks, kaheksa, üks, kes on poolt, kes vastu, kes on erapooletud, see on tagasi lükatud. seitse, neli, kuus, null ja neli, neli, kaheksa, üks, kes on poolt, kes vastu kes on erapooletud, see on tagasi lükatud. neli, kaks, kaheksa, kaks, kes on poolt, kes vastu, kes on erapooletud, see on tagasi lükatud. siis on seitse, neli, kuuskümmend üks ja neli, neli, seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes vastu, kes on erapooletud, see on tagasi lükatud. neli, neli, üheksakümmend poolt neli, neli üheksakümmend, see on Fernandese parandusettepanek. vabandage, vabandage mind. niisiis, kes on neli, neli üheksakümne poolt, kes vastu? elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud, kakskümmend vastu häält seitseteist poolt. Äh, nüüd on siis neli, kaks, kaheksa, kolm, kes on poolt, kes vastu, kes jääb erapooletuks, on tagasi lükatud seitse, neli, kuuskümmend kaks, neli, neli, kaheksakümmend kaks, kes on poolt, kes vastu, kes on erapooletud, see on tagasi lükatud, neli, neli, kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, kes vastu kontrollime elektrooniliselt. see on siis neli, neli, äh, kaheksakümmend üheksa, mida me kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sest hääled jagunevad võrdselt. viis, üheksa, kaheksa, seitse, kes on poolt? kes vastu? elektrooniline kontroll viis üheksa kaheksa seitse elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kuus vastu, kaksteist poolt. neli, kaks, kaheksa, neli, kes on poolt? kes vastu? kas jällegi on mingi probleem käe tõstmisega või? neli, kaks, kaheksa, neli, neli, kaks, kaheksa, neli, kes on poolt? vastu? kontrollime, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kakskümmend üks poolt ja seitseteist vastuhäält seitse, neli, kuuskümmend kolm, neli, neli, kaheksakümmend kolm, kes on poolt? kes vastu? kontroll elektrooniliselt, kuna te jälle ei tõsta korralikult käsi. ja hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud, kakskümmend kuus häält kolmeteistkümne vastu. viis üheksa, kaheksakümmend kolm, kes on poolt? kes vastu? ma usun, et usun, et see sai vastu võetud kuuskümmend, kakskümmend seitse poolt. vastu. see on äh, vastu võetud seitsekümmend neli, kuuskümmend neli ja neli, neli, kaheksakümmend neli, kes on selle poolt, kes vastu? see on tagasi lükatud. viis, üheksa, kaheksakümmend neli poolt vastu. elektrooniline kontroll. lõppenud elektrooniline hääletus ja see on tagasi lükatud kakskümmend neli häält kolmeteistkümne vastu. neli, viis, viis, kaks, kes on poolt, kes vastu elektrooniline kontroll, sest et ma ei näinud selgelt. ja hääletus on lõppenud. see ei ole ikka selge, aga see on tagasi lükatud. seitse, neli, kuus, viis, neli, neli, kaheksa, viis, kes on poolt, kes vastu. see on tagasi lükatud viis üheksa kaheksakümmend viis, kes on poolt, kes vastu. see on tagasi lükatud. neli, viis, viis, kaks, kes on poolt, kes vastu. me kontrollime elektrooniliselt, elektrooniline hääletus on avatud. Äh, see on lõppenud hääletus. üheksateist, üheksateist hääled võrdselt, järelikult tagasi lükatud. neli, viis, neli, kuus, kes on poolt, kes vastu? jälle terve rida käsi ei tõuse, teeme elektroonilise hääletuse hääletusel on lõppenud. ja see on tagasi lükatud üheksateist häält kaheksateistkümne vastu, seitse, neli, kuus, kuus, neli, neli, kaheksa, kuus, kes on selle poolt? kes vastu? kes jääb erapooletuks, on tagasi lükatud seitse, neli, kuuskümmend seitse, neli, neli, kaheksa, seitse, kes on poolt? kes vastu? see on tagasi lükatud. neli, kaks, kaheksa, viis poolt, vastu, tagasi lükatud. viis, kolm, viiskümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud. seitse, neli, kuuskümmend kaheksa, neli, neli, kaheksa, kaheksa, kes on poolt, kes vastu? see on tagasi lükatud. viis, üheksa, kaheksakümmend kuus poolt, vastu ja kontrollime elektrooniliselt. hääletus avatud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud kakskümmend üks häält vastu, kuusteist poolt, seitse, seitse, üheksa, neli ja neli, kaheksa, kaks, üheksa, kes on poolt? kes vastu? kes jääb erapooletuks, see on tagasi lükatud ja nüüd me oleme neljanda rubriigiga lõpetanud ja lähme edasi eriinstrumentide juurde. C'est repoussé. 5000 viis tuhat kakssada kakskümmend kolm, kuussada kakskümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kaheksa tuhat kakssada kolmkümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, see tagasi lükatud, kaheksa tuhat kakssada kolmkümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, Äh, hääletame siis elektrooniliselt. üheks, kaheksa tuhat kakssada kolmkümmend kaheksa. hääletus lõppes. tundub, et vastu seitse tuhat, äh, ükssada kaheksateist poolt vastu, erapooletud kontrollime. hääletus lõppes kakskümmend kolm viieteistkümne aasta tagasi lükatud. seitse tuhat ei, see ei ole see, seitse tuhat ükssada kaheksa, ei, see ei ole see viis tuhat kuussada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd vabandust, vastu võetud kaheksa, neli, neli, kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. seitse, kolm, neli, üks, kes ja kuus, viis, kuus, viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud seitse tuhat sada kakskümmend kuus, kes poolt, kes vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuus, null, seitseteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. seitse tuhat jah Pardon, il est tombé parce que c'était. Ouais, la fatigue se fait sentir. Sur les remarques, 5600. nii. viis tuhat kuussada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja kaks muudatusettepanekut, mis on sarnased, kaheksa, neli, neli, kaheksa, neli, kaheksa, seitse, kaheksa, kes poolt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 Sur les autres sections, monsieur le rapporteur Tarand. härra raportöör Tarand, muud sektsioonid. tänan väga lühidalt. tuletan kolleegidele meelde, kes siin hääletavad, et täiskogul Strasbourgis oli meil arutelu nõukogu seisukoha üle ja mandaat Eh, mis mulle ja kolleegidele anti eelarvekomisjonis, võimaldas mul teada anda, et me tahaksime eh, kõikidel ridadel, eh, kus nõukogu kärpeid tegi, ikkagi komisjoni esialgsed arvud tagasi panna. ja arvestades tänast hääletust, ainult välisteenistus on see, mille kohta ma tahaksin paar sõna juurde öelda. muudatus ahvetist, mis tahab pool miljonit eurot paigutada reservi strateegilise teavitamise rakkerühma jaoks, minu arvates on mõttetu ettepanek eelarveliselt kui me otsustasime, et meil on vaja neid ametikohti, siis on vaja ka reaalseid inimesi nendele ametikohtadele, see ei jää ainult paberile. ja tuletan teile meelde, et meil saab olema tegemist väga, väga põhimõtteliselt suure probleemiga. nimelt, eh, mis toimub Ukrainas ja igasugused hübriidkampaaniad, mida korraldatakse Euroopa Liidu vastu. nii et paluks kolleegidel hääletada selle muudatusettepaneku vastu meie hääletusnimekirjas. ja teiseks härra Kaier ja mina ka tegime suulise muudatusettepaneku. üks, üks, null, null on see eelarverida, mida see puudutab, põhipalgad. ja see läheb hääletusele enne Ahveti muudatusettepanekuid, mis puudutavad kolmkümmend protsenti raha paigutamist reservi. ja tähtis on juhtida tähelepanu sellele, et see suuline muudatusettepanek on tulenenud Brocki ja asepresidendi Mogherini vahelistest aruteludest. ja Ahvet ütles, et kui suuline muudatusettepanek võetakse vastu, siis teised ahveti ettepanekud kolmkümmend protsenti panna reservi kümnel, üheteistkümnel eelarvereal eh, langeb ära, selle vajadus. nii et eh, see oli konstruktiivne ettepanek minult eh, ja kokkuvõte. Merci, monsieur Tarand. Donc le... suur aitäh esimene hääletus toimub äh, plokis, see puudutab Euroopa äh, kohust, ombudsmani ja kontrollikoda, andmekaitse volinikku, Euroopa välisteenistust ja veel mõned mõtlused, aga nüüd äh, need kohustused, kes on poolt? kes on vastu, kes on erapooletud, heaks kiidetud. Conseil européen. Mm, nõukogu. kolm muudatusettepanekut plokis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud Need on tagasi lükatud kohus kaheksa tuhat kakssada nelikümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, see on tagasi lükatud, kaheksa, kaks, neli, kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd Kontrollikoda, esimene muudatusettepanek. neli tuhat kuussada nelikümmend kaks, neli tuhat kuussada nelikümmend viis ja nelikümmend kuus ka, neid võiks plokis hääletada, kes poolt, kes on vastu, kes erapooletud, nüüd on heaks kiidetud edasi majandus- ja sotsiaalkomitee seitse tuhat kolmsada kolmteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa, kaks, kolm, üheksa, kes poolt kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. seitse tuhat kolmsada neliteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek tuhat nelisada viiskümmend neli, kes poolt, kes vastu, vastu võetud. seitse tuhat ükssada üks, kes poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitse kolm üks viis, kes poolt, see on koos seitse, kolm, üks, kuuega. Neid võib üheskoos hääletada, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. seitse tuhat ükssada kaks poolt, vastu. erapooletud. palun hääletage elektrooniliselt. hääletus äh, lõppes. kakskümmend kuus, kaheteist vastu, nii. kaheksa tuhat kakssada nelikümmend, seitse tuhat kolmsada seitseteist. seitse tuhat kolmsada seitseteist, kaheksateist, üheksateist, kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat nelisada viiskümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud. nüüd regioonide komitee. Amendement sept mille cent quatre, qui est pour? Ähm, seitse tuhat ükssada neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, seitse kolm kakskümmend kolm, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, kaks, neli, üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud. tagasi lükatud, tagasi lükatud, seitse, kolm, kaks, neli poolt, vastu, tagasi lükatud, neliteist, viiskümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud. seitse tuhat kolmsada kakskümmend viis ja seitse tuhat kolmsada kakskümmend kuus plokis hääletame poolt, vastu, tagasi lükatud. seitse tuhat kolmsada kakskümmend seitse, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. kaheksa, kaks, neli, kaks, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. seitse tuhat kolmsada kakskümmend kaheksa, seitse tuhat kolmsada kakskümmend üheksa plokis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. seitse tuhat sada kuus ja neli tuhat, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud seitse tuhat Äh, kolmsada kolmkümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, seitse tuhat sada seitse, kes poolt, kes vastu. J'ai des doutes et donc contrôle électronique. kontrollime elektrooniliselt. hääletus lõppes niimoodi kakskümmend neli, viieteist vastu. tuhat nelisada viiskümmend neli, kes poolt, kes vastu, heaks kiidetud. ja nüüd ähm, välisteenistus. kaks tuhat kaheksasada üks. erinevate eelarveridade kohta tuhat ükssada, tuhat ükssada kaks, tuhat tuhat ükssada kolm plokis, kes poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. edasi kolm tuhat viis selle hääletamisele. Establishment plan viis, kolm, viis, üheksa, kes poolt, kes vastu. kontrollime hääletust viis, kolm, viis, üheksa poolt vastu on heaks kiidetud. ja nüüd plokis äh, hääletus, kes poolt, kes vastu, erapooletud, seitse kolm kolm viis heaks kiidetud. nüüd kaheksa kolm üks, null üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse kolm neli null poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd märkused ja reservid. raportöör Keier tahtis suuri, suulise muudatusettepaneku teha jah, suuline muudatusettepanek. Äh, jah, kolleeg Tarand juba rääkis sellest koos mm, toetame seda, see on see ahveti äh, asi. Äh, ja proua Mogherini kiri on lahendanud ahveti mure. Bien, je mets au voix l'amendement. nii, suuline muudatusettepanek siis. kes poolt? kes vastu, kes erapooletud, neid ei olegi heaks kiidetud. viis tuhat kolmsada viiskümmend üheksa on kooskõlas eelmise ettepanekuga. poolt, vastu, tagasi lükatud viiskümmend kolm null null. jah, need on mitu tükki ja need puudutavad erinevaid eelarveridu. nüüd hääletame plokis, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd oleme lõpetanud tänase hommikupooliku jaoks ette nähtud hääletused. töö peatub muutub, tuleme tagasi Euroopa Parlamendi eelarve juurde pärastlõunal, siis räägime veel ettevalmistavast tegevusest, pilootprojektidest ning maksetest. täna pealelõunal võime ehk läbi võtta ka selle raporti, mida homme hommikul pidime vaatama. ja kui jõuame, siis kui me jõuame kõik läbi võtta, siis homme ei pea tagasi tulema kui keegi ei soovi sõna, siis läheme lõunale.